poliitikaga, mis on, toimib Euroopa tasandil. kümme aastat äh, pärast kriisi algust on kodanikud endiselt, äh, kodanikud endiselt kannatavad kriisi tagajärgede käes. see tekitab vaesust, äh, palkade langust ning see kriis tekitas ebaõiglaselt arvamuse, et Euroopa on süüdi kärpepoliitikas, kuigi samas Äh, kärpepoliitika puudutas kõige rohkem need, kes on alati olnud kõige kokkuhoidlikumad ja laristasid edasi need, kes on ikka alati laristanud. ning äh, sellega seoses tekkis aina suurem ebavõrdsus, eriti põlvkondade vahel, äh, eriti puudutas see noori ning loomulikult ka ebavõrdsus erinevate sugude vahel, sest naised kannatavad kõige rohkem töökohtade puuduse ning eh, eh, heaoluriigi lagunemise tõttu. ning eh, see arvamus lõhestas ühiskonda, see lõhistas Euroopa Liitu, Põhja- ja Lõunariike, Ida- ja Lääneriike, laenajaid ja laenutajaid. on aeg nüüd sellele lõpp teha. peame Euroopat kaitsma Euroopa kodanike ees ning selleks oleks meil vaja kaitsta sotsiaalset Euroopat, õigust Euroopat Eh, sotsiaalne ja territoriaalne sidusus on eh, esmatähtis ja ainuke võimalik sammas, mis, millele toetuvad Euroopa eh, ühiskonnad, meil on vaja uued, uut sotsiaalset lepingut. meil on vaja teha kõik selleks, et globaliseerumine oleks võimaluste allikas, mitte ähvarduste allikas. meil on vaja selgeid eesmärke, mõõdetavaid e eesmärke, sotsiaalset õiglust ning samuti ka jää-, ka heaoluriigi jätkusuutlikkust. peame tugevdama seda perspektiivi ka kord-, meie Euroopa, üle-euroopalises koordi-, majanduskoordineerimistegevuses ning samuti ka sidususes. see on tegelikult ka eh, Euroopa töötuskindlustuse ettepaneku sisu, seda Urbaania valitsus on alati kaitsnud, see on tõeline backstop eh, selleks, et anda sisu sellistele põhimõtetele nagu solidaarsus ja Euroopa kodakondsus. näeme, et peame seda toetama ka paralleelselt eh, lõpule viies Euroopa Majandus- ja Rahandusliitu. samas osas on äärmiselt oluline lõpule viia ka eh, eesmärk, mida soovivad Euroopa ametiühingud, ehk siis aidata eh, ühendada töö- ja pereelu ning luues läbipaistvad ja selged töötingimused kogu Euroopa Liidus ning peame garanteerima, et kõik inimesed, sõltumata oma rassist, soost või, või east, saaksid olid äh, võrdsed võimalused tööturule äh, tulekul. peame võitlema äh, halbade töölepingute vastu, me ei pea, me ei saa lubada, et ebakindlus jätkub meie jätkub, on endiselt sama tugev meie ühiskonnas. ei saa lubada ka seda, et äh, noored äh, praeguses halvas olukorras jätkavad, sellega seoses on vaja äh, toetuda noorsoogarantiile. seitse kuud tagasi Hisp- äh,, moodustati Hispaanias valitsus, kus on kogu maailma valitsustest kõige rohkem naisi. see on suur samm edasi, kuid väga palju on veel vaja ära teha. me poleks kunagi suutnud edusamme saavutada, kui me poleks saanud toetada eh, ja eeskuju võtta Euroopast ning sellega seoses sooviksin tänada eelkõige eh, meie naissoost saadikute pühendumust, võitlust eh, selle eest, et te olete edasi viinud ja arendanud feminismi. kinnitan teile igatahes, et Hispaania ei astu sammugi tagasi, vaid liigume edasi, kuid meil on vaja selleks ka Euroopast hoogu juurde saada, seega tahaksin teha ettepaneku Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse strateegia loomiseks, mis aitaks soolist lõhet vähendada, naiste tööpuudust vähendada ning samuti ka vaesust, mis eh, on eriti raskelt tabanud just naisi. Euroopa eh, peab ütlema selgelt, et kahekümne esimene sajand on naiste sajand. peame edasi liikuma eh, muutes eh, sotsiaalõiguste samba kohustuslikuks, me peame garanteerima võrdsed võimalused tööturule pääsemiseks ning samuti ka võrdsed töötingimused ning samuti peame garanteerima sotsiaalse kaitse ja kaasamise. sellega seoses toetan Euroopa tööhõive määrust, et garanteerida kõigi töötajate õigused tööturul. Euroopa peab suutma eh, garanteerida võrdsed võimalused ning garanteerima eh, ligipääsu õpingutele, ka puudutab see kõr-, tipptaseme saavutamist nii kultuuris, teaduses, teadusuuringutes, sest just need kolm on meie eh, kindlaim vundament ekstremismi vastu selleks, et garanteerida meie kodanike julgeolekut ning tugevdada meie rolli kogu maailmas, on vaja eh, otsustavalt edasi liikuda Euroopa kaitse ja julgeoleku küsimustes. üle aasta tagasi eh, käivitati jätkuv eh, struktuurne koostöö ning liigume edasi ka kaitseküsimuste arendamises pärast aastakümneid kestnud ummikseisu. meil peame edasi liikuma avalikult äh, Euroopa äh, armee loomisel. Euroopa Liit peab tõestama, et me oleme pehme jõud äh, selle tõttu, et me tahame seda, mitte meie nõrkuse pärast. ning peame oma jõud koondama selleks, et tegeleda, tegutseda väljaspool Euroopa piire Euroopa Liit on äärmiselt atraktiivne eeskuju ülejäänud maailmale väga paljudel põhjustel, tihtipeale läheb see meil meelest ära, aga nii see on. Euroopa Liit on see, mis meil võimaldab maailma tasandil liidri rollis olla. me esindame mitmepoolse juhtimise võimalusi, mis praegusel hetkel on väga raskes olukorras maailmas, me näitame, kuidas jagada ühiseid reegleid Hispaania on valmis äh, selle äh, võimaluse arendamiseks edasist tööd tegema, soovime panustada äh, tänu oma headele suhetele Ladina-Ameerika, Põhja-Aafrika ja Lähis-Idaga. kuid võttes arvesse praeguseid suuri väljakutseid maailmas, on Euroopa kaal märksa väiksem sellest kui teistes valdkondades, kus meil on täis, Euroopa Liidul on täispädevused. peame tegutsema globaalsel tasandil, selleks äh, on vaja ära kaotada ühehäälsusnõue mitte ainult välispoliitikas, vaid ka maksuküsimustes äh, või mitmeaastane finantsraamistik äh, ja samuti ka õigusriigi ja inimõiguste küsimuste austamises. Euroopa kaitsmine tähendab seda, et meil peavad olema tõhusad vahendid selleks, et otsustada, võtta vastu otsuseid, me peame toetama Euroopa suveräänsuse loomist, see on sama oluline kui liikmesriikide suveräänsus ning kolmandaks eh, peame täiendama eh, ühisraha eh, toimimisvõimet ning edasi liikuma ka mitmeaastase finantsraamistiku parandamisel. viiskümmend aastat tagasi kogunesid Euroopa juhid Haagis ning hak-, sellest peale hakkas, hakati liikuma Majandus- ja Rahandusliidu suunas. paradoksaalne on see, et Ehm, aasta lõpp, iga aastakümne lõpp tähendas suurt edasiminekut selles valdkonnas. kuuskümmend ühe, kolmekümne üheksandal toimus Haagi tippkohtumine, seitsmekümne üheksandal loodi Euroopa rahandussüsteem, kaheksakümne üheksandal aastal loodi Delori plaan eh, majandus- ja rahandusliidu saavutamiseks ning üheksakümne üheksandal aastal võeti kasutusele euro. ning eh, üheksakümne üheksandal aastal, kui võeti kasutusele eh, euro ning selle jadas äh, on ainult üks tühi kahe tuhande üheksas aasta, kui rahvusvaheline finantskriis näitas, äh, millised puudujäägid on euro ülesehituses. seega äh, kriis iseloomustab kõige paremini just see katkenud jada. nii et kahe tuhande üheksateistkümnes aasta peaks olema aasta, kus tõesti edasi liikuda. hoolimata rahkust, raskustesse, mis on toonud kaasa väga keerulise aastakümne, on olnud siiski edukas olnud, see on toonud majanduslikku ja poliitilist kasu kogu Euroopale. kuid ilma vajalike reformideta, et tugevdada meie ühisraha, on majandusliit endiselt nõrk ja ebastabiilne siin ei tähenda, see ei, see ei tähenda seda, et finantssüsteemi peab tugevdama, toetudes kolmele, kolmele sambale, vaid tuleks ka äh, tihedamat maksukoostööd teha. samuti tuleb äh, välja töötada stabiliseerimismeetodid, et äh, säilitada majandustegevus võimalike kriiside korral. Euroopa taaslegitimeer-, legitimeerimine selles valdkonnas äärmiselt oluline. kodanikud peavad reformide juures tundma ennast peategelastena see tähendab, et kaitstakse nende hoiuseid, kaitstakse neid inflatsiooni eest ning äh, kaitstakse neid majandustsüklite äh, muutumise tagajärgede eest. ühisraha on oluline poliitiline projekt, Euroopa Majandusühenduse reform peab tähendama seda, et kaitse ja kaasamine on äh, algusest peale kogu aeg olemas praegu on selleks õige aeg, majandustingimused on selleks soodsad. poliitika peab suutma ette jõuda eh, eh, praegustest sündmustest. Eh, ootamatused ei ole see, mis peaks juhtima meie poliitilist tegevust. peame tegutsema enne, kui järgmine kriis meie raha veelgi nõrgestab. peame otsustavalt edasi liikuma, me ei saa lubada et äh, tegevusetus äh, sunniks meid taas kõrget hinda maksma. see on oluline kõigile neile, kes äh, Euroopa rahvast esindavad erinevates institutsioonides. mis puudutab fina-, mitmesmaast finantsraamistikku, siis on meil palju väljakutseid sellega seoses. samas on meil vaja mitmesuguseid strateegilisi algatusi, näiteks ühispõllumajanduspoliitika osas või sidu-, ühtsuspoliitika osas. Eh, Euroopa, linnade Euroopa ei saa eh, kõrvale jätta eh, külade Euroopat. Euroopa hülgamine maapiirkondades tähendaks, et Euroopa taganeb. mõelgem selle peale, kellel on sellistest sõnumitest, oleks sellistest sõnumitest kasu. Hispaania äh, leiab, et praegune areng on positiivne näiteks äh, migratsioonipoliitika osas või majanduspoliitika osas, kulude osas, samuti innovatsiooni ja tehnoloogilise arengu äh, toetamise osas. Euroopa peab olema äh, suveräänne, suutma uuendada Äh, kasutada robootika, IT-võimalusi, automatiseerimisvõimalusi, ainult meie pädevuste ühendamisel suudame me konkureerida tõeliste garantiide abil. selleks, äh, ka sellega seoses Erasmuse vahendite kahekordistamine on äärmiselt õige otsus, Hispaania valitsus toetab seda kuid on vaja ka muudes valdkondades edasi liikuda. meil on vaja Euroopa äh, vastus nende jaoks, kes Eh, me peame, vabandust, Euroopa, Euroopa abi tooma ka sellistesse valdkondadesse, mida arvasime, et enam ei pea puudutama, nagu näiteks eh, eh, laste vaesus. me peame lapsed vaesusest välja tooma, meil on vaja selleks võimalikult kiiresti reageerida. lugupeetud daamid ja härrad, meie praegune ettepanek, mis ei ole veel täielik, on hea algus, kuid peame tegema suure sammu edasi. Euroopa Liit on märksa rohkem väärt kui üks protsent SKP-st. ehk siis kulutame ettevaatlikult, mõistlikult ning suutkem mõista ka seda, millised on meie tegelikud eesmärgid ja väljakutsed. me kõik võidame, kui Euroopa eelarve on mõistlik, ettenägelik ning ühtne. Euroopa kaitsmine tähendab euro sotsiaalset Euroopat, kaitsvat Euroopat ning üht- eh, ning Majandus- ja Rahandusliitu. Eh, see tähendab föderaalset Euroopat eh,, mis muutub taas legitiimseks oma kodanike silmis ning see tähendab seda, et Euroopa peab kodanikele lähemale tulema, see tähendab, et me peame leidma ka ühised selged eesmärgid, ühised väärtused. lugupeetud daamid ja härrad, ma tahaksin eh, oma viima-, kõne viimast osa äh, Äh, alustada rääkides äh, kliimamuutustest ja äh, immigratsiooniküsimustes ning tahaksin kutsuda üles kasutama Euroopa väärtuseid. me peame jõudma kokkulepetele üle ideoloogiliste erinevuste, peame lõpetama nende tegevuse õhutamise, kes ähm, meie lõhestumisest kõige rohkem kasu saavad, kes ei usu mitte kunagi Euroopasse Eh, ning Euroopa lõhestamine üri-, eh, tähendab nende jaoks ka liberaalse demokraatia õõnestamist. seega ma ütlen veel kord, et vaja on kaitsta Euroopat, säilitada ja kaitsta Euroopa mudelit ja Euroopa väärtuseid. kliimamuutuste küsimustes eh, näitavad rahvusvahelised arutelud, et ollakse, paljud on skeptilised või ka Eh, alla andnud juba mõned, aga eh, väga sõjakalt eitavad kliimamuutuseid. meie persp-, perspektiiv peab tähendama globaalset kokkulepet ja või-, võimalusi tulevikuks. energia üleminek peab kaasa tooma majanduse kaasajastamise, samuti on vaja suuremat sidusust, et eh, vähendada CO2 heiteid Te teate kliimamuutustega katastroofilisi tagajärgi, olete seda palju arutanud ka siin ning äh, välja, see väljakutse ise äh, tähendab, kui oluline on äh, meie poliitilise liidu tugevdamine, sest teie autoritaarsusega natsionalism ei saa midagi kliimamuutuste vastu. ja sellepärast ka ekstremistid ürit-, ütlevadki lihtsalt ei, ilma et nad midagi püüaks põhjendada. kliimamuutused vastu saab ainult teadusega ja teadusuuringud on meie poolt, Euroopa hääl on äärmiselt oluline eh, selle väljaütlemisel. teine küsimus, mida tahan puudutada, eh, on seotud immigratsiooniga. ühine koordineeritud tegutsemine eh, koostöös päritolu, transiit ja sihtriikidega on väga tähtis. Hispaania jaoks on see võtmetähtsusega küsimus, eriti sellega seoses, et oleme piiririik ning äh, meie jaoks on väga oluline koostöö äh, näiteks äh, Maroko kuningriigiga just koostöö ja kontrolli valdkonnas. ning tahaksin rõhutada Maroko rolli tähtsust Euroopa Parlamendi ees. meil on vaja globaalset lähenemist ka selles valdkonnas. Marrakechi konverents oli esimene samm probleemi mitmepoolsele lahendamisele. Hispaania ühes väga väheste, õnnetuseks väga väheste eh, riikidega Euroopas selle rahvusvahelise leppe eh, kaitsja. tean, et see teema lõhestab meie ühiskondi, kuid me ei saa aluseks võtta negatiivset lähenemist. Eh, mis keskendub üksnes eh, illegaalsele immigratsioonile. reguleeritud immigratsioon toob kaasa positiivseid tulemusi meie majanduslikule arengule, see on äärmiselt, mängib äärmiselt olulist rolli eh, valdkondades, kus töökäsi on puudu ning see aitab leevendada ka meie elanikkonna vabandamis, vananemisega seotud probleeme. ei ole võimalik tegutseda ilma, et lepiks kokku Aafrika esindajatega Aafrikas on vaja läbi viia põhjalik äh, sotsiaalmajanduslik äh, äh, muudatus. seda tuleb teha poliitilise majandusliku koostöö läbi ja selleks on meil vaja ühtset immigratsioonipoliitikat, meil on vaja ühtset asuuli, asüülipoliitikat, meil on vaja reegleid, mis on kohaldatud praegusele olukorrale ning kaks põhimõtet peavad äh, Äh, meid, peavad meid juhtima selles äh, reformis, millest üks on vastutus ja teine solidaarsus. läbirääkimiste keerukus ei tohi meid panna unustama äh, seda, mis selle reformi esmane eesmärk oli, ehk siis peame täitma oma rahvusvahelisi kohustusi ja kaitsma inimesi, kes põgenevad tagakiusamise, sõja ja konfliktide eest. Euroopa prestiiž langeb kahtluse alla, kui meie seas tekivad suhtumised, mis äh, keeravad selja äh, elementaarsele humanismile. solidaarsus ja empaatiavõime aitab meil jääda iseendaks. Euroopa ei järgi äh, moodi, vaid Euroopa on see, kes seab uusi eesmärke. selles on ka meie jõud. meie lõhestumine on meie suurim nõrkus sellest saavad kasu ainult need, kes soovivad Euroopa mudeli, eh, Euroopa eeskuju läbikukkumist. Eh, eh, Euroopa mudeli aluseks on demokraatia, majandusareng ning heaoluriik lõhestumisest, eriarvamustest ülesaamine tähendab vastastikust mõistmist ja stereotüübide vastast võit-, võitlust. mais seisab meil ees oluline eksam. me astume vastu neile, eh, kes eh, Euroopat maha teevad juba aastakümneid, neid on peetud eh, üsnagi ohututeks, kuid nad ohustavad rahu, demokraatiat ja vabadust, sest need viimased ei ole kunagi iseendast mõistetavad. nägin seda üheksakümnendatel aastatel Bosnias, kui töötasin ÜRO heaks Sarajevo hävitatud linnas. barbaarsus mis, mida, millest lootsime, et see on Euroopa mandrilt kadunud, tõusis taas esile ning sellele andsid eh, eh, hoogu juurde jõud, mis eh, eh, leiavad, et vihkamine on parem kui mõistus. ning sellised jõud ei ole kuskile kadunud, nad väga eh, osavalt eh, üritavad praegust olukorda kasutada ära enda heaks ma palun Euroopa Parlamendis, et ükski Euroopa-meelne inimene ei laseks ennast nendest jõududest kaasa viia. pöördun teie kõigi poole, et te kindlalt kaitseks edasi Euroopa väärtuseid, eh, soovin teile jõudu, et autoritaarsuse eh, meelitus eh, teid ei võidaks, sest autoritaarsuse eesmärk on ainult üks, hävitada Euroopat. peame kaitsma Euroopat, et Euroopa kaitseks oma kodanikke. järgmistel aastatel Eh, peab meie integreerumisprotsess eh, süvenema. meie eh, erimeelsused, tagasilangused ei kao, kuid arvan, et edusamme tuleb rohkem kui tagasilangusi ning loomulikult ei suudeta alati kõik kõigile meeldida, sellega tuleb arvestada. Euroopa on süntees erinevatest ideedest, erinevatest arvamustest, mis on tihtipeale vastuolus, kuid samas peame saatma, suutma heaolu säilitada selles muutuvas maailmas meil on väga su-, tugev vundament, oleme tegelikult solidaarsed. meie solidaarsus on kasvanud viimastel aastatel, näeme seda iga kord, kui meid on äh, rünnanud terrorisme eh, ning eh, kui Hispaania eh, kodanik paneb Prantsuse lipu oma sotsiaalvõrgustikus solidaarsusega, soli-, näidates solidaarsust terrorirünnaku ohvritega Pariisis. kui Saksa kodanik tunneb, et terrorirünnak Ram-, Barcelona ramblatel Eh, on eh, rünnak tema vastu, siis me kaitseme sellega, eh, sellise käitumisega Euroopat. Euroopa vastased ei saa sellise solidaarsuse vastu midagi ning see on eriti tugev Euroopa noorte seas. Nemad just kaitsevad Euroopa lippu eh, sümbolina eh, ebaõigluse, meesšovinismi, rassismi vastu. Nad väljendavad selle eh, läbi ka otsuste vastu, mis on ajastu vaimuga vastuolus. ajaloo unustamine ei ole meie jaoks võimalik lahendus. kui jääme konservatiivseks, siis oleme me ka haavatavamad otsustavus on see, mis aitab meil äh, endise jõuga edasi liikuda. meie vastas on äh, autoritaarsus, äh, kes elab leiutatud nostalgiast, kuid pole ohtlikumat nostalgiat kui see, kus igatsetakse asju, mida, mis kunagi ei juhtunud. ning ma küsiksin kõigi käest, kes igatsevad minevikku, kas rahu oli kindlam siis, kui meie vahel olid piirid kas majandus eh, eh, käis paremini siis, kui toll, tollid eh, vähendasid kaubavahetust, kas sotsiaalsed õigused olid paremini kaitstud, kui Euroopa Liitu ei olnud? väga lähedal Strasbourgi linnale toimusid Esimese maailmasõja kohutavad lahingud, sellega seoses tahaksin ma kaitsta Äh, edu, progressi, tahaksin kaitsta äh, ühtsust. me peame mõtlema selle peale, mis meid liidab, mitte selle peale, mis meid lahutab. minevik ei ole kunagi aidanud meil edasi liikuda, nagu ütles ka Hans, äh, Franz Timmermans, minevik ei saa olla meie tulevik, minevikust saame õppida meie vigadest. peame liikuma Euroopa nimel, peame kaitsma meie väärtuseid Eh, sest meie projekt on ainulaadne kogu maailmas, eh, meid kadestatakse kogu maailmas, ainult nii on meil võimalik eh, võita neid, kes seest ja väljaspoolt meie ideaale soovivad hävitada. Nad tahavad seda teha, ärge unustagem seda ning tahaksin seda meenutada ühel põhjusel. meie väärtuseid on vaja kaitsta, selliste väärtuste kaitsmine peab olema reaktsioon sellisele tegevusele ning sellel teel on meil vaja sügavat veendumust ja otsustavust me peame ühendama oma ideaalid pragmaatiliste lahendustega, nagu oleme seda juba teinud viimase kuuekümne aasta jooksul. meie eesmärk äh, selle äh, olulise pärandi kaitsmisel on pa-, äh, säilitada ja parandada seda, mis meile on jäetud tulevaste põlvkondade jaoks. kui oleme midagi minevikust õppinud, on see, et rasketel hetkedel ajaloos on vastupidamine juba ise samm edasi praegused põlvkonnad, keda te esindate Euroopa Parlamendis, eh, teavad, et meil on üks selge eesmärk, me peame kaitsma Euroopat, et Euroopa saaks kaitsta oma kodanikke, suur tänu! sto per chiudere il sistema della richiesta alla partecipazione. aitäh! Eh, sulgen vaba mikrofoni vooru sõnasoovijate nimekirja. nii et veel on viimane, viimane võimalus saada oma nimi nimekirja. ja nüüd ma panen nimekirja lukku ning palun kõikidel fraktsioonide nimel esinejatel pidada kinni neile eraldatud kõneajast. nii et palun pidage kõneajast kinni. aga nüüd saab sõna Euroopa Komisjoni nimel härra Hans Timmermans austatud president, kõigepealt ma tahaksin alustada sellest, et tänada peaministrit suurepärase kõne eest. ta püüdis meiega jagada mõtet, et kui Euroopa soovib kaitsta oma kodanikke, siis meie, poliitikud, omame kollektiivset vastutust selle eest, et kaitsta Euroopat. vaid ühendatud ja tugev Euroopa suudab oma kodanikke kaitsta. Need, kes müüvad illusiooni, et kodanikke on võimalik kaitsta sellel teel, et me eraldame need, kes on teistsugused, et me ehitame üles müüre ja seinu, et me müüme natsionalismi unistust, need toovad kaasa vaid pettumust, sest kaitset ei paku protektsionism. isolatsionism toob kaasa isolatsiooni rahvad jäävad Euroopas üksi ja need rahvad, kes jäävad Euroopas üksi, ei suuda toime tulla kõikide väljakutsetega, mida maailmas esile tuleb, vaid ühendatud Euroopa suudab teha seda, mida kodanikud soovivad, ehk suudavad kaitsta neid ja tagada sõltumatuse, vabaduse, vabad rahvad. ma tean, et Euroopa voolab Pedro Sanchez'e soontes sügaval. ta on äh, üles kasvanud äh, sõltumatuse, vabaduse soovidega, unistustega, kuhu Hispaania on ka jõudnud, on jõudnud Euroopa südamesse. minu sõnum Hispaania valitsusele tänasel päeval, vaadates ise tagasi viimasele neljakümnele aastale, on selline, et ma usun, et on õige öelda, et Euroopa kujundas äh, Hispaania praeguse kuju, sest Hispaania rahvas soovis seda. ja ma usun, et on õige tänasel päeval öelda ka seda, et Hispaania astus omalt poolt samme selleks, et kujundada Euroopat, olles juhtiv rahvas Euroopas, kasutades ära oma potentsiaali selleks, et ühistulevikku kujundada, te olete tugevad, vastupanuvõimelised, te olete selle kohutava kriisi käigus, mis mõjutas Hispaania rahvast, näidanud, kuidas tulla sellest välja tugevamana. jah, tööhõive on veel liiga kõrge, aga te olete suuri edusamme saavutanud viimaste aastate jooksul selleks, et kriisist üle saada. Hispaania rahva kindlameelsus on inspiratsiooniks meile kõigile ülejäänud Euroopas. ja ka Hispaania rahvas mm, jagab seda analüüsi, et Euroopa tähendab äh, vabadust, sõltumatust, demokraatiat, heaolu. Need on väärtused, mida ei saa iseenesestmõistetavana võtta, selle eest tuleb tööd teha. ja Euroopa läheb kaugemale kui tuhat üheksasada kaheksakümmend viis. Euroopa on eh, võlgu Salvador de Madariaga ideede ees, kes aitas üles ehitada äh, Euroopa projekti pärast teist maailmasõna. tema ei loobunud kunagi vaba demokraatliku Hispaania ideaalist, mõttest, soovist, isegi kõige tumedamatel päevadel ajaloos. ta nägi seda, et Hispaania ja Euroopa saatus on omavahel seotud läbi põimunud ja seetõttu oleks ta uhke, kui ta näeks tänast demokraatlikku Hispaaniat, kes tähistab neljakümmet aastat põhiseadust, tugevat Euroopa rahvast, et oleks uhke eh, sotsiaalmajandusliku edasimineku pärast, eh, mis eh, viimaste aastakümnete jooksul on Hispaanias olnud, tööpuudus on liiga kõrge endiselt, see on selge, aga tööd tuleb jätkata, et majandus saaks tugevalt jalgadele ja ja veel kord suur tänu Hispaania rahva julguse ja kindlameelsuse eest, suur tänu ka solidaarsuse eest, mida te olete üles näidanud Euroopa rahvaste su-, suhtes. solidaarsust on Hispaania mitmekordselt üles näidanud, Hispaania on saanud finantskriisi käigus ka solidaarsust oma Euroopa partneritelt, aga ikka ja jälle on Hispaania näidanud, et nad on valmis näitame üles solidaarsust Euroopa rahvaste suhtes ja seda igapäevaselt rändeküsimustes. sellised riigid nagu Hispaania ja Malta rasketel aegadel tõesti näitasid üles solidaarsust väga suurtesse raskustesse sattunud inimeste suhtes. sina, Pedro, oled olnud juht, kes võttis vastu need, kes Akvaariusel laeval oli kinni jäänud, see oli minu jaoks märgilise tähtsusega sündmus, kui sa ütlesid, et Hispaania rahva nimel me ei jäta neid inimesi merele hätta. see on tõeline poliitiline juhtimine, sa ei valinud lihtsat lahendust, lihtsat lahendust, lihtsalt süüdistada sisserändajaid, vaid võtsid vastutuse nende saatuse eest ja selle eest avaldan sulle tunnustust pildid laevadest ja sellest, et saabujaid, saabujate arv on vähenenud, näitab seda, et me peame leidma kestliku lähenemise, mis tagab õiguse kõigile ja kaitse. me peame ühise varjupaigasüsteemi üles ehitama, reformima, ainult nende reformide teel leiame me lahenduse. ainult piirivalve probleeme ei lahenda, vaid me peame tegema tööd ka selles suunas, et meil oleks solidaarsuspõhine ja põhiväärtuste põhine varjupaigasüsteem Euroopas. rõhutan ka seda, Pedro, mida sa ütlesid Aafrika kohta. kui on üks kontinent, mis määrab ära Euroopa tulevikku, omab rolli selle määramises, siis selleks on Aafrika. mitte keegi maailmas ei saa ja ei taha ka võtta seda vastutust enda õlule peale Euroopa. tegemist on meie sõsarkontinendiga kiviviske kaugusel meie rannikust. ja kui me ei tööta selles suunas, et kollektiivselt võtta vastutust mõlema kontinendi tuleviku eest, siis Aafrika muresid ei ole võimalik riike Euroopast eemal hoida, ükskõik kui kõrgeid müüre te ei tahaks ka ehitada, ainult jõukus, optimism, tuleviku andmine Aafrikale, millesse nad usuvad, tagavad stabiilsuse, tagavad stabiilsuse vabaduse ka Euroopas. kutsun üles sind, Euroopa, näitame üles juhtrolli Euroopa, juhi Euroopat selles suunas, et Euroopa mõistaks, et need suhted Aafrikaga ei ole mitte ainult Euroopa Liidu Läänemere, Vahemereäärsete riikide mure, vaid see on iga Euroopa Liidu liikmesriigi mure, iga liikmesriik peab oma seisukoha selles osas kujundama rahastuse suurendamine rändele kolmkümmend viis miljardit eurot on eriti tähtis just Hispaania jaoks, kes on näidanud üles suurt vastutust ja solidaarsust rändajate suhtes, vaid ka selleks, et üle saada terrorirünnakutest, mis külvavad hirmu ja õudu. ka siin mm, digitaalse Euroopa e, projekt saab üheksa miljardit eurot, mis e, toetab digitaalset üleminekut, need mm, täiendavad rahastusvõimalused e, aitavad kaasa sellele, et edasi Euroopa majanduse tootlikkust suurendada. toetame Junckeri kava mis on eh, miljardeid investeeringuid toonud Hispaania majandusse, umbes sada viiskümmend eh, tuhat eh, väikeettevõtjat on saanud toetust, see juba tagab muudatused, puhtamad bussid Mallorcal, puhtamad paberivabrikud, investeeringud kogukondadesse ringmajanduse kaudu, ma tean, peaminister, et sinu valitsus on äh, väga pühendunud jätkusuutliku arengu eesmärkidele. ma tean, et Euroopa ehm, peab seal ülemineku tegema, nii nagu ka teised liikmesriigid ja siinkohal tahaksin kasutada võimalust ja avaldada tunnustust oma kolleegile siin, kes istub minu kõrval, kes on olnud maailmas juht, näitamaks, et Euroopa tõesti suudab eh, Pariisi kliimaeesmärgid täita. ta on üks ehm, ülemaailmselt juhte selles osas ja ta väärib meie kõigi tunnustus selle eest. uus programm InvestEU omab potentsiaali minna kaugemale veel kuussada viiskümmend miljardit Euroopat, eh, eurot investeeringuid eh, Euroopas aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. Manuel Marini Erasmuse vahetusprogrammi eh, asutaja mm, samme jätkates suurendatakse ka siinkohal rahastust. mul on olnud au Mariniga varem koostööd teha. Eh, jah, ta oli küll äkiline, aga ta suutis asjad ära teha. see annab eh, uusi võimalusi uutele noortele hispaanlastele saada uusi kogemusi, teadmisi ja, ja ka Euroopa riikides on võimalik vastu võtta Euroop-, Hispaania noori, nendega mõtteid vahetada, eh, saada inspiratsiooni nende avatusest. Need investeeringud tõesti Eh, muudavad midagi nii Hispaanias kui mujal ja seetõttu on oluline, et me jõuaksime uues eelarves kokkuleppele nii kiiresti kui võimalik. ja selleks on vaja Pedro ja tema kolleegide toetust ja ka selle koja toetust siin. tahaksin rõhutada seda, et eh, soolise võrdõiguslikkuse eh, sammud Hispaania valitsuses on muljetavaldavad Ehm, kuidas paremini saada üle palgalõhest naiste ja meeste vahel, miks me kõik ei lepi kohale, et lõpetame ära pensionilõhe, mis on endiselt nelikümmend protsenti Euroopas naiste ja meeste vahel, ja miks mitte lõhkuda see klaaslagi, et üha rohkem naisi jõuaks kõrgetele kohtadele, miks mitte ära kasutada viitekümmet protsenti Euroopa rahvastikust, ehm, see ei ole vastuvõetav ja siin avaldan tunnustust Pedro valitsusele sammude eest, miks me ei lõpeta ometi naistevastast vägivalda, miks mitte, see on meie kohustus. ja miks me ütleme, et need, kes eh, vääralt eh, viitavad eh, pereõigustele selleks, et keelata naistel võrdseid õigusi kasutamast meie ühiskonnas, miks me tolereerime seda miks me tolereerime vägivalda abielus? selliseid väiteid ei tohi kasutada. Hispaania on näide Euroopa tulevikust, see on näide selle kohta, et need väärtused, millest me räägime, neid ka täidetakse reaalsuses ja Hispaania on sisu pannud Euroopa solidaarsusele ja seda tuleb üheskoos jätkuvalt kaitsta, aitäh! suur tänu, lugupeetud asepresident. esimene kõneleja fraktsioonide nimel on Rahvapartei fraktsiooni esimees Manfred Weber. lugupeetud president, lugupeetud peaminister, tere tulemast Teie kõne oli suurepärane avalöök aastal kaks tuhat üheksateist, sest ilmselgelt olete te väga Euroopa-meelne oma riigi juht ja seda oli väga meeldiv kuulda. Euroopa tähendab Hispaania jaoks äh, rahu, heaolu ning äh, Hispaania tähendab Euroopa Liidu jaoks uusi ideid ja juhtimisvõimekust. meil on väga hea meel seetõttu teid siin näha, kuid kaks tuhat, aasta kaks tuhat üheksateist on ka see aasta, kus Euroopa rahvas tähistab demokraatiat, see on Euroopa valimiste aasta ning äh, see esinumbrite süsteem, mida ka teie toetate, ka Franz Timmermans on äh, selle äh, süsteemi üks tulemusi, see näitab äh, samuti ähm, kuidas Euroopa toimib. kui me räägime äärmuslusest, siis ähm, ka siin tuleb meeles pidada arenguid Euroopas, meil toimus eile hääletus, mis seda jälle esile tõi. ning äh, me kõik oleme siin ühes paadis, nii konservatiivid kui liberaalid äh, kui sotsiaaldemokraadid me esineme kõike seda, mida äärmuslased vihkavad. parem äärmuslus on suur oht, me ei tohi seda unustada, kuid tahaksin meenutada, et äärmuslastel ei ole värvi. Need tulevad kõigilt külgedelt ning eh, ei tohi toetada ka eh, äärmuslasi ja separatismi pooldajaid Hispaania parlamendis see valmistab meile muret. meie ülesanne poliitikutena on äh, tagada stabiilsus. Franz Timmermans äh, õnnitles teid Hispaania majanduse väga hea arengu äh, eest viimastel aastatel pärast majanduskriisi. ma meenutaksin aga, et see oli Marianne Rajoy valitsuse Ehm, teine, et loodi tingimused, mis seda võimaldasid. nüüd aga kaalute te Mariano Rahoi tööturureformide tagasivõtmist. see oleks vale signaal luua võimalusi tulevikuks, luua tulevikumajandust, selleks on vaja reforme. ning ehm, oluline on luua töökohti ja suurendada inimeste sissetulekuid, niisiis palun ärge järgige populistide hääli ja säilitage need reformid tahaksin selles kontekstis veel kord rõhutada ka seda, et me austame sügavalt teie valitsust, kuigi meie poliitilised ideaalid ja väärtused ei ole samad, kuid me oleme mures poliitilise stabiilsuse pärast. praegusel hetkel ei suutnud saavutada konstruktiivset stabiilset enamust parlamendis kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve jaoks tegemist on ühe suurima majandusega Euroopas, eurot tsoonis ja see, kui niivõrd suurel majandusel äh, ei ole stabiilset eelarvet, siis äh, see kujutab endast ohtu. see panustab äh, ebakindluse tõusu Euroopasse ja lõpetuseks meie fraktsioonil on väga selge äh, Äh, siht ja eesmärk, Marshalli plaan äh, Aafrika jaoks ümberasustamise plaani, me tahame aidata äh, neid inimesi, kuid selge on see, et ebaseaduslik ränne tuleb peatada, me peame hävitama inimkaubitsejate ebainimliku ärimudeli ning ebaseaduslikud sisserändajad tuleb pärast õiglast protsessi saada tagasi koju ning siin on oma kohustus ka Hispaanias. Hispaanias on illegaalsed piiriületused äh, jõudnud viiekümne seitsme tuhande sisserändajani, need on kahekordistunud juba teist aastat äh, järjest. ma olen kuulnud argumenti, et piiri on raske kaitsta. möödunud aasta suvepausi ajal kuulsin seda ka Bulgaarias ja Rumeenias, kus äh, püstitati viiemeetrine müür Äh, saja viiekümne kilomeetri pikkune müür ning näitas, et kui on olemas poliitiline tahe, siis on võimalik illegaalset sisserännet takistada, on võimalik takistada äh, seda, et, et illegaalsed sisserändajad tulevad paatidele. kas te ütlete, et Melias on teil kasutusel samasugune süsteem, nii et see on võimalik? ja selleks, et ebaseaduslikku rännet takistada, ootame me Hispaanialt, et te kaitseksime, kaitseksite oma piire ebaseaduslike sisserändajate eh, eest. äärmusluse eh, üks vorm on natsionalism ja Hispaanias on sellele oma nägu Kataloonia eh, separatism. meie seisame Hispaania territoriaalse ühtsuse eest. Hispaania ühtsus tuleb säilitada. Euroopa Liit rajaneb mm, Äh, äh, õigusriigi põhimõttel ja samamoodi Hispaania ning meie oleme alati valmis Hispaaniat selles toetama. võidelgem koos natsionalistide vastu meie maailmajaos. siin kojas meie ähm, fraktsioon oli oli valmis hääletama kommunistliku asepresidendi eh, ametisse, mitte aga paremäärmuslast, sest et meie tahame alati tagada selle, et Euroopal on tulevik. niisiis suur tänu, peaminister, meil on palju veel teha, mina ja minu fraktsioon eh, soovivad teile otsusekindlust eh, Hispaania teel tulevikku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 järgmiseks on sõna Udo Pulmanil Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. Querido presidente del gobierno, querido Pedro, bienvenido al parlament. lugu peetud peaminister Pedro, tere tulemast parlamenti. armas Pedro, ma tahaksin sind ikkagi ka täna tsiteerida. kui Euroopat tuleb kaitsta ja kui Euroopa peab kaitsma meid, siis meie peame kõigepealt kaitsma Euroopat, selline oli siis tsitaat ja ma tahaksin, et see oleks moto, mida järgiksid kõik Euroopa valitsused. ma soovin, et sellest saaks slõugan kõikide Euroopa liidrite jaoks. ja et sellest saaks mõõdik mõõdupuu, mida peavad täitma kõik, kes tahavad Euroopat valitseda, kuid kahjuks oleme me sellest väga kaugel. ja sellepärast me tegelikult ootasimegi, et sa täna siia tuleksid, et me saaksime kuulata seda kõnet, väga kirglikku kõnet, kus räägitakse sellest, mismoodi saavutada õiglus ja edu meie kogu, kodumaale Euroopale kahjuks ei ole asjad nii lihtsad, kolleeg Veber, nagu teie neid kujutasite. me oleme kõik küll ühes paadis, kuid kui me tahame võidelda natsionalismi vastu, kui me tahame takistada seda, et Euroopast saab paremäärmuslaste ohver, siis peab see paat ka kuhugi jõudma, see peab edasi liikuma, see peab ähm, saavutama teadva dünaamika, me peame üle saama viimaste aastakümnete paigalseisu, kus inimesed ootasid Euroopas, et me saavutaksime tulemusi, et me hooliksime nende sotsiaalse olukorrast, nende äh, töökohtade, pensionite perspektiivi eest äh, kaasaegsel tööturul. kõik ütlevad, et me oleme ühes paadis, aga äh, keegi ei mõtle sellele, millist dünaamikat on vaja selleks, et äh, neil lainetel ka mitte ümber minna ja edasi jõuda me ei tohi unustada, et äh, kohe siin meie kõrval on äh, Putin, keda meie ideaalid üldse ei huvita, aga teisel küljel äh, on ka inimesed, keda ei huvita üldse, kuidas solidaarselt korraldada meie ühise elu, mille, mida me ootame, miks me ei käivita seda dünaamikat, miks me ei süt-, süüta seda tuld Euroopa ühiskonnas. ja ma tahan siinkohal öelda, et mulle meeldis väga see, mida Pedro ütles, sest et tegemist on programmiga, kuidas Euroopa Liitu ühendada, võttes arvesse inimeste huve, nende hirmusid, me peame õppima ära, kuidas saavutada tulemusi, see on see, mis on otsustava tähtsusega Pedro Sanchez'e kõne meeldis mulle sellepärast, sest see kiirgas välja just seda, tõi välja just seda, mida meil vaja on meie järgmisel parlamendi ametiajal järgmise viie aasta jooksul. aga ma pean ütlema, et mulle meeldis see kõne ka seetõttu, et selle kandis ette Hispaania valitsusjuht, riigijuht ja siinkohal ma rõhutaksin ka seda, mida ütles Franz Timmermans, riik, mille tulevik on osa Euroopa tulevikust, mis otsustab Euroopa tuleviku üle. see on riik, kes tunneb oma juuri, tunneb oma ajalugu. riik, mis sai üle Franco fašistlikust režiimist ja suutis äh, saavutada demokraatliku jõu, mis pani vastu jõududele, kes soovisid ta tagasi viia äh, Äh, tumedasse minevikku, kus ei ole demokraatiat. me loodame Hispaaniale, me teame, et Hispaania on heades kätes. programm, mille peaminister esitas, on see, selline programm, mis kajab vastu meie fraktsioonis, ka meie soovime just samamoodi rääkida majandusest nii, et me mõtleksime ka töötavale inimesele. me ei saa rääkida majandusest ilma, et me tunnustaksime, et on vaja äh, Äh, on vaja muutusi. muutusi, mis päästaks planeedi, kuid need muutused on võimalikud ainult siis, kui me võtame inimesed endaga kaasa, kui me pakume neile lootust, kui me pakume neile perspektiive. vaatame praegu Prantsusmaale, millega peab Macron tegelema, me peame inimesi muutma, muutma tugevamaks, et nad suudaksid äh, selle äh, muutuse kosmega läbi teha, aga selleks on äärmiselt oluline tagada sotsiaalne õiglus ja lõpetuseks, jah, oluline on ka see, kuidas me valitseme. Nende uuenduste arv, mis Madridist on tulnud, näitab, et Pedro Sanchel on õnnestunud äh, kokku panna väga intelligentne ja tulevikku vaatav valitsuskabinet, kus on näiteks äh, kestlikkuse ülemvolinik ja lõppude lõpuks on saadetud tugev signaal mitte ainult soolise võrdõiguslikkuse vallas, vaid tegemist on tõelise läbimurdega, mis puudutab naisi esirinnas, esireas ja ma tõesti loodan, et me suudame teile järgneda sellel teel, mille te olete meile ette joonistanud. E aitäh ja nüüd ECR-i nimel härra Henkel Äh, lugupeetud president. lugupeetud peaminister, te rääkisite Euroopa tulevikust ning ma arvan, et täiesti õigustatult te alustasite oma kõnet mõne sõnaga Brexiti kohta. enne seda asepresident Timmermans väljendas tänu Briti sõduritele, kes vabastasid tema riigi natside ülemvõimust. lugupeetud asepresident, minu isa, ma olen Saksamaalt pärit, jäi sõtta, meie maja pommitati puruks brittide poolt tuhande üheksasaja neljakümnendal aastal ja ma pean ütlema, et ma, mul on hea meel sellegipoolest, et meie sakslastena kaotasime selle lahingu kuid ma pean ütlema, et kui me kaotame lahingu Suurbritannia eest, siis see oleks minu jaoks tõeliselt hävitav. ütlesite täiesti õigustatult, härra peaminister, et Brexitis kaotavad mõlemad, nii Suurbritannia kui ka Euroopa Liit ning ma arvan, et see on ka poliitiliselt ja moraalselt kaotus ning majanduslikult on ta seda, sest et äh, Suurbritannia majandusvõimsus tähendab, et tema lahkumine tä-, on sama, nagu lahkuksid üheksateist riigi korraga Euroopa majandusruumist ja poliitiliselt seetõttu, et ähm, Suurbritannia on alati olnud mõistuse hääl, lähimuspõhimõtte kaitsja, konkurentsivõime kaitse ning moraalselt oleks äh, see suur kaotus, sest et äh, nagu paljud inimesed siin parlamendis on ka öelnud, siis äh, Brexit muudab väga palju inimesi palju vaesemaks ning ma arvan, et see kehtib ka moraalses mõttes. varasemates aruteludes kuulsime Ehm, ehm, sõnu, kust oli kuulda, et eh, praktiliselt kõik kahetsevad väga Brexitit, välja arvatud inimesed siin minust vasakul, aga keegi ei pakkunud välja konkreetset eh, lahendust. enam kui sada parlamendiliiget on allkirjastanud eh, kirja, mis on suunatud Briti rahvale, palunud neil minna uuele referendumile, ma toetan seda, kuid see kiri oleks tulnud kirjutada iseendale, sest ärgem unustagem, et erinevalt sellest, mida ütles härra Verhofstadt, siis te tegelikult ei olnud tegemist lihtsalt konservatiivide oma sisevõitlusega, vaid äh, küsimus oli selles, mida äh, Briti kodanikud arvavad Euroopa Liidust. Lissaboni leppega seoses me rääkisime äh, lähimuspõhimõttest, tegelikult, tegelikult oleme selle hoopis vastupidine, me rääkisime äh, iga riigi vastutusest oma riigivõla eest, tihti täpselt vastupidi, seda püütakse sotsialis- ähm, äh,, siis äh, kõigi vahel ära jagada. nii et äh, ma pean nõustuma sellega, et on ebatõenäoline, et me suudame saavutada uue kokkuleppe, millele Theresa May saaks ka Briti parlamendi toetuse. me peaksime muutma strateegiat, me peame pakkuma Suurbritanniale sellist Euroopa Liitu, mis võimaldab äh, Suurbritannial Euroopa Liitu jääda. daamid ja härrad, see on see, mida me praegusel hetkel vajame see on see, mida on vaja teha, selle asemel, et lihtsalt kahetsust väljendada ja leinata Suurbritanniat. ma arvan, et meil on väga oluline vastutus Brexiti toimumise pärast, nii et pakkugem brittidele uut Euroopa Liitu, mis võimaldaks neil sellesse liitu jääda ja see tähendab äh, ajutist kokkulepet rände osas. nii et mida ma tahan öelda, on see, et selles on, et kogu aeg süüdistada Suurbritanniat, peaksime äh, mõistma, et ka Euroopa, ka Brüssel on osa probleemist ja seetõttu peab ta saama osaks äh, lahendusest. võidelgem äh, Suurbritannia eest, aitäh! aitäh ja nüüd Alde nimel härra Verhofstadt, neli minutit. aitäh, mul on Hispaania, Kataloonia ja Baski kolleeg ja ma võtan seetõttu sõna, ma ei taha, et mind süüdistatakse hiljem selles, mis võib juhtuda. härra peaminister, ma arvan, et Hispaaniat iseloomustab väga hästi üks element ja ka teie olete selle tõenduseks. võib-olla on Hispaania praegu kõige Euroopa-meelsem riik Euroopas seda sellepärast, et Hispaania julgeb rääkida föderaalsest Euroopast ja teie kolleegide hulgas, kes on enne meie juurde tulnud, ei ole palju neid, kes oleksid julgenud rääkida föderaalsest Euroopast. ma arvan, et see ei ole juhuslik, sest kui me vaatame Euroopa ajalugu ja Hispaania demokraatiat, siis on need kaks omavahel seotud. viimased aastakümned teie välispoliitikas on samuti näidanud et isikud, kes siin parlamendis on olnud, proua Palacio de Vigo, Joseph Borrell, minu hea sõber, et nemad ja samuti siis Miguel Moratinos on kõik toetanud välispoliitikat ning Hispaanias koguni võideldakse selle eest või võisteldakse selle eest, kes saaks olla kõige Euroopa-meelsem kolm suuremat parteid äh, võistlevad selle tiitli nimel ja see meeldib mulle, sest ma arvan, et tegelikult peaks kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides olema võistlus, et äh, siseriiklikud parteid püüdleksid selle poole, et olla kõige Euroopa-meelsemad parteid. aga ma tahaksin teile öelda, et äh, pärast võib-olla viiteist debatti, mille me oleme pidanud Euroopa tuleviku teemal, olen ma ausalt öelda häiritud, sest iga kord, kui meile tuleb siia peaminister või president, siis äh, esitatakse terve nimekiri Euroopa-meelsetest poliitikatest, mida me vajame, sotsiaalpoliitika, maksupoliitika, rändepoliitika, Euroopa sõjavägi, aga mitte kunagi ei tegele me küsimusega, miks siis seda praegu ei ole? mis meid takistab? miks on alati nii, et tegutsetakse liiga hilja ja tehakse liiga vähe võrreldes äh, Ameerika Ühendriikidega, kus võib-olla üheksa kuu jooksul lahendatakse finantskriis, aga meil on kulunud üheksa aastat ja ikka veel ei ole tegelikult äh, lõpp lähedal. mitu aastat juba toimuvad Vahemerel tra traagilised sündmused äh, ja ma kiidan teid selle eest, mida te olete teinud Akvaariuse pagulastega, Akvaariuse pardal olevate pagulastega kuid siiski, kui iga liikmesriik ajab natsionalistlikud poliitikat nagu härra Salvini, eh, siis eh, tekivadki need eh, probleemid Vahemerel, tema on osaliselt süüdi. või siis näiteks Euroopa piirivalve küsimus, miks meil ei ole seda piirivalvet, miks me ei ole suutnud kokku leppida, mismoodi Dublini süsteemi reformida? lõppkokkuvõttes on me Vahemerel ju uppunud väga palju inimesi, see tragöödia on kestnud aastaid miks ei ole meil Euroopa kaitseväge, miks me ikka veel räägime Eurotsooni või euroala reformimisest, kuigi finantskriisi algusest on möödunud üheksa aastat? minu jaoks on see kõige olulisem küsimus ja ma loodan, et kui te mõne minuti pärast asute vastama, siis te räägite ka sellest küsimusest. meil on olemas Euroopa institutsioonid, ja need institutsioonid äh, toovad äh, kaasa tulemusi, hea institutsioon annab häid tulemusi, aga probleem on selles ja ma tahaksin seda veel kord korrata ja kordan nii kaua kui vaja. Äh, probleem on selles, et meil on ühehäälsuse nõue paljudes küsimustes ja see puudutab ennekõike just ministrite nõukogu, mis ja ülemkogu, mis on probleem, see tuleb lahendada sest valitseb ebatasakaal Euroopa Parlamendi vahel, kus ähm,